Äh, kallid kolleegid, daamid ja härrad. alustame oma koosolekut. kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele ja palun olge ka vaiksemalt palun. palun lõpetage oma eravestlused. kõigepealt katsehääletus. ma saan aru, et teie hääletuskaardid on juba masinas olemas, kõigi kaardid on seal olemas ning nüüd siis proovihääletus ja minu küsimus on, kas te olete valmis kolmetunniseks hääletusmaratoniks? hääletus on alanud. Uh, uh, thank you, I close. aitäh, hääletus on lõppenud tulemus on väga äh, tore, enamus on valmis kolmetunniseks hääletuseks. nii et, et lõpetame kell üks tõenäoliselt. protseduuriline küsimus härra Tamburano. aitäh aitäh, härra esimees, kallid kolleegid, arvestades seda, kui keeruline meil täna energeetikateemaline hääletus on, on terve rida olulise tähtsusega küsimusi, mida tuleb hinnata. tahaksin esimehelt paluda ja kui kolleegid on nõus, et muudatusettepanekute hääletamise järel enne lõpphääletust selle raporti üle tehakse viie kuni kümneminutine paus, et me saaksime otsustada, kuidas lõplikult hääletada, et me saaksime omavahel konsulteerida selle teksti üle. aitäh, aga kallis sõber, tõenäoliselt läheb meil hääletusega väga kaua aega ja ma teen ettepaneku, et ainult kaks-kolm minutit, mitte kümme minutit. nii et, et olge valmis selleks pausiks, aga see paus on palju lühem, kui te palusite, kallis kolleeg niisiis, äh, tavaliselt te saate kaks-kolm minutit enne lõpphääletust. aga läheme nüüd siis äh, esimese äh, hääletuspunkti juurde, nii Atseri kandidaatide nimetamine, niisiis Euroopa Parlamendi kandidaadid Atseri nõukokku. meie ettepanek on, et täisliikmeks saab Romana Jordan. tegemist on elektroonilise hääletusega ja hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vabandust, Rahvapartei liiga palju liikmeid hääletab. liiga palju on teid hääletamas. nüüd on korras. hääletus on nüüd lõppenud. aitäh ja nüüd hääletame härra Uwe Leprichi kandidaatuuri üle, tema on siis asendusliige, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, tulemus on positiivne ja nüüd lõpphääletus kandidaatide nimekirja üle, niisiis kõik kandidaadid koos ning meil on vaja absoluutset ITRE komisjoni liikmete häälte enamust. hääletus on alanud. hääletame siis kogu nimekirja. hääletus on lõppenud. rahvapartei üks inimene on ülearu. nüüd on asi korras hääletus on lõppenud. niisiis, viiskümmend viis poolt, kuus erapooletut, aitäh, esimene hääletus on lõppenud positiivse tulemusega. õnnitleme oma ametisse nimetatud kandidaate ja eh, lõplikult nimetab nad ametisse siis esimeste konverents ja nüüd äh, raporti eelnõu, mis puudutab äh, kümneprotsendise elektrienergia ühenduste eesmärgi saavutamine, e, Euroopa elektrivõrgustiku kahe tuhande kahekümnendaks aastaks sobivaks tegemise, äh, raportööriks on härra Erikson, kompromiss üks poolt, vastu, vabandust, miinus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime seda. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu. kontrollime teist osa hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, kontrollime. viiskümmend seitse on see, mida me kontrollime. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kuus, kontrollime hääletus on lõppenud seitsekümmend kuus. nüüd on hääletus lõppenud. tagasi lükatud. seitse A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu. kontrollime seitsekümmend seitse. hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka seda, seitsekümmend kaheksa, kontrollime. seitsekümmend kaheksa, üks Rahvaparteist hääletaja äh, liiga palju. nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt Va kas te tahate üheksakümmend kontrollida? ei taha kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tõenäoliselt, aga kontrollime. kontrollime sada kuut rahvapartei liiga palju hääletajaid. üks on liiga palju. aitäh. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viisteist, kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada seitse poolt, vastu, vabandust, me räägime kompromissist seitseteist hoopis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetavad, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss miinus kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud vist. aga kontrollime. sada kuuskümmend seitse, sada kuuskümmend seitse elektrooniline kontroll hääletus on lõppenud. vastu võetud sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend äh, A poolt, vastu. kas te tahate seda kuutkümmend kaheksat kontrollida, ma ütlesin, et see võeti vastu. ai, vaba, esimees vabandab, äh, kui ta ütles tagasi lükatud sada kuuskümmend kaheksa, hääletame uuesti ja hääletus on alanud sada kuuskümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, nii et, et mul oli õigus, ütleb esimees. esmakordselt elus oli mul õigus. kompromiss kakskümmend A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, sada kaheksakümmend seitse, kontrollime. kontrollime sada kaheksakümmend seitset. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, kontrollime seda kontrollime kompromissi kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks, kes on poolt, vastu. kontrollime, muudatus üks. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõpphääletus on elektrooniline ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud rahvaparteist üks hääletaja üle aru, hääletus on lõppenud. aitäh ja õnnitlused meie raportöörile, kolleeg Ericssonile. Let us go to the to Läheme edasi järgmise pikema hääletuse juurde. raporti projekt Euroopa Energialiidu suunas. meie raportöör on Marek Josef Grobartšik protseduuriline küsimus, palun, kolleeg Robertšik. tänan, esimees. kõigepealt soovin tänada kõiki koostöö eest ja suurepäraselt tehtud töö eest. ennekõike tahan tänada kõikide fraktsioonide variraportööre ja soovin ära märkida ka seda, et meie jaoks on ääretult oluline pidada kinni nõndanimetatud punasest joonest ehk need siduvad eesmärgid meie jaoks kompromiss äh, kuuskümmend seitse on see, mida ma silmas pean. aga üks hetk, ma kohe kontrollin üle. kakskümmend kuus B ütleb kõneleja. kakssada kuuskümmend kolm ja kakssada kuuskümmend viis samamoodi. meie jaoks on väga oluline see kompromissettepanek tagasi lükata ECR-i jaoks lähebki siit nõndanimetatud punane joon ja meie hääletame vastasel juhul raporti vastu tervikuna, nii et palun võtke arvesse meie positsiooni, suur tänu uh,. Thank you very much. suur tänu lugupeetud härra raportöörile. kolleeg Turmes, palun esimees, ma arvan, et praegu me ei peaks hakkama sõdima sisu üle. energiatõhusus on tähtis, võitlemaks kliimamuutuste vastu, tagamaks tootlikkuse tõusu, võitlemaks selliste isikute vastu nagu härra Putin. et me peaksime jääma ikkagi selle juurde, mis siin kirjas on, et me peaks olema väga kindlad energiatõhususe eesmärgid paigas. suur tänu, härra Tamburanov, palun ma tegelikult ka ei arva, et arvan ka, et praegu ei ole õige aeg hakata millegi üle vaidlema, meil oli mitu kuud juba aega selle kõige jaoks ja võiksime jätkata hääletusega. suur tänu teile, hea kolleeg. ja nüüd Euroopa Energialiidu suunas lugupeetud raportöör, soovin teile õnne, härra Korobartšik, sest et ilmselt olete te nüüd mõned aastad Poola valitsuse liige koos härra Jatskevitšiga, kes on ka meie kolleeg, keda hetkel siin ei ole. ja siis on veel üks kolmas Poola valitsuse liige siin meie hulgas ilmselt, härra Kondrat Šmaiški, ilmselt saab temast siis see kolmas liige tõenäoliselt mäletate teda ka eelmise parlamendi mandaadi ajal ITRE täisliikmena. nii et Poolas saab siis olema selline ITRE valitsus, kui nii võib öelda veel kord minupoolsed õnnesoovid teile. muudatus kakssada nelikümmend üheksa poolt. vastu. kontrollime palun. kaks, neli, üheksa hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks viis kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks viis neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks viis viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks viis kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks viis kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks null üks kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaks kuus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks kuus viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, palun. kaks kuus viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kaks kuus kuus poolt, vastu erapooletud. kontrollime palun elektrooniliselt üle. muudatus kakssada kuuskümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus lõppenud. ja tagasi lükatud. kaks kuus neli poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud. panen muudatus kaks kuus neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud, suurepärane. ja nüüd kaks muudatust koos, kakssada viiskümmend üks ja kakssada kuuskümmend seitse. Need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus nelisada viiskümmend. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Nonii, kontrollime nelisada viiskümmend. elektrooniline hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. Inda kakskümmend üks poolt, vastu. kontrollime selle üle, Inda kakskümmend üks, palun. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ilmselt. kontrollime kaks üheksa seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsesada kolmkümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kolm, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kompromiss kaheksa poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. Ahveti muudatus kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ahveti muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja ahvet number viisteist poolt, vastu, erapooletud. aga palun kontrollime seda, ahveti muudatus number viisteist, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on lõppenud ja see muudatus on vastu võetud. kompromiss üheksa, palun, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud. palun kontrollime elektrooniliselt üle. muudatus kolm, neli, kolm hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist B poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist B kontrollime üle elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. vähemalt oli mõtet üle kontrollimisel. järgmine kompromiss kolmteist A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelisada viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. muudatus nelisada viisteist hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelisada kuusteist poolt. vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli, neli, seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. aga kontrollime muudatusettepanek neli, neli, seitse. hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. aga siiski suhteliselt tihe rebimine. muudatus neli, kolm, kaks poolt. vastu. erapooletud, kontrollime palun elektrooniliselt muudatusettepanek neli, kolm, kaks hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt, vastuhääled erapooletud vastu võetud ja täiendus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt seda täiendust number üks kompromissile kuusteist. hääletamine on lõppenud ja täiendus üks on vastu võetud, nüüd lisa kaks, poolt vastu, erapooletud, kontrollime täiendus number kaks kompromissettepanekule kuusteist, kontrollime elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatus neli kaheksa kuus poolt. vastu erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, palun. muudatus nelisada kaheksakümmend kuus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss seitseteist A. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd Inta kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Inta üksteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, Inta kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud. Inta kolmteist poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt, palun, INTA muudatusettepanek kolmteist. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud, Inta kuusteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime uuesti, Inta muudatusettepanek number kuusteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime üle. Ahveti muudatusettepanek kümme. nii et hääletame Ahveti muudatust number kümme. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatus nelisada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viissada neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viissada kaks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kontrollime, selge. kontrollime muudatusettepanekut viissada kaks elektroonilisel hääletusel. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud, nii et teil oli õigus nõuda elektroonilist hääletust. suur tänu teile, muudatus viissada kuus poolt. vastu. erapooletud, kontrollime, viissada kuus, elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud. vastu võetud ja nüüd muudatus viissada kolm poolt. vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viissada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, üheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. muudatusettepanek nelisada üheksakümmend üheksa. hääletus on lõppenud. see muudatus on vastu võetud. nüüd muudatus viissada üks, kes on poolt vastu, erapooletuid viissada üks, kordame üle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus, olgu, kontrollime muudatusettepanekut viissada seitse elektrooniliselt hääle, hääletamine on lõppenud. see on vastu võetud. seitsesada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek viissada üksteist. kes on poolt? veel kord, kes on poolt? vastu ja erapooletud vastu võetud. muudatus tuhat viiskümmend poolt, vastu. kontrollime üle elektrooniliselt, muudatus üks null viis null. hääletamine on lõppenud. vastu võetud nüüd muudatus viissada kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud viissada viisteist poolt, poolt, muudatus viissada viisteist, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada seitseteist poolt, vastu, kontrollime üle elektrooniliselt, viissada seitseteist. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud viissada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle muudatusettepanek viis, üks, üheksa. kes on poolt? vabandust, kontrollime elektrooniliselt, nii et keegi ei pea ütlema, kes on poolt. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud nüüd on kompromiss, muudatusettepanek, vabandust, ütleb esimees, kõigepealt veel muudatus viissada kuusteist, hääletame seda. muudatus viissada kuusteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? peame kontrollima elektrooniliselt. niisiis, muudatusettepanek viissada kuusteist. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromissettepanek kaheksateist poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus viissada kakskümmend kuus poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. muudatus viissada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. järgmiseks viissada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. peame kontrollima üle, niisiis viissada kakskümmend kolm hääletame hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. viissada kakskümmend üheksa poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud muudatus viissada kuuskümmend üheksa poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus viissada seitsekümmend kolm poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud, viis, seitse, neli poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek viissada seitsekümmend neli. hääletus on lõppenud ja muudatus on vastu võetud viissada seitsekümmend viis poolthääled, vastuhääled, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt ka seda muudatusettepanek viissada seitsekümmend viis. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud nüüd muudatusettepanek viissada kuuskümmend viis osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd teine osa selle muudatuse juures, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuussada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üks B, poolthääled vastuhääled, erapooletuid. kontrollime uuesti kompromissmuudatusettepanek kakskümmend üks B, hääletame elektrooniliselt. hääletus on lõppenud ja muudatusettepanek on tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üks A, kes on poolt? vastu? erapooletuid vastu võetud? kompromiss kakskümmend kaks kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuussada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu. Ah, kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kuussada nelikümmend seitse. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kolmsada üks, kes on poolt, vastuhääled kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek kolmsada üks. hääletus on lõppenud. ja muudatusettepanek on vastu võetud, see tähendab seda, et muudatusettepanek kuussada kolmkümmend kolm, esimene osa on see, mida me nüüd hääletame, nii et kuussada kolmkümmend kolm, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek kuussada kolmkümmend kolm, esimene osa. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd muudatus kuussada kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastuhääled kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek kuussada kakskümmend üheksa. hääletus on lõppenud ja see muudatusettepanek on vastu võetud. head kolleegid, tõstke ikka nähtavalt oma käed üles, sest vastasel juhul ma lihtsalt ei näe, kas teie hääl on poolt või vastu. muudatusettepanek kaheksasada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime niisiis muudatusettepanek kaheksasada viiskümmend kaks. hääletame elektrooniliselt. vastu võetud. muudatusettepanek kuussada kolmkümmend kaheksa, poolthääled, vastuhääled, erapooletud kontrollime ka seda elektrooniliselt, ei anna mulle piisavalt nähtavalt käega märku, nii et peame elektrooniliselt üle kontrollima muudatusettepanek kuussada kolmkümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kompromiss, muudatusettepanek kakskümmend kolm. kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud võtan veidi kehakosutust ja janukustutust, aga ma kinnitan, et see ei sisalda alkoholi. nii, katsume jätkata. muudatusettepanek kuussada kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletuid kontrollime elektrooniliselt. muudatus kuus, kuus, seitse. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kuussada viiskümmend neli poolthääled, vastuhääled, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus, kuus, üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus kuussada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid kontrollime. muudatusettepanek kuussada seitsekümmend. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kuussada seitsekümmend kaks poolt, vastu teha. me kontrollime elektrooniliselt minupoolsed vabandused, aga muudatusettepanek kuussada seitsekümmend kaks, palun andke oma hääl. ja see muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd kuussada seitsekümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletuid kontrollime ka seda elektrooniliselt, muudatus kuussada seitsekümmend seitse ja see muudatusettepanek on vastu võetud, muudatusettepanek kuus, seitse, viis poolt. vastuhääled ja erapooletuid kontrollime ka seda muudatusettepanek kuussada seitsekümmend viis. hääletus on lõppenud ja muudatusettepanek on vastu võetud. nüüd kuussada kaheksakümmend poolt kuussada kaheksakümmend poolthääled, vastuhääled, erapooletud. ei oskagi öelda täpselt, nüüd kontrollime üle muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend, hääletagem elektrooniliselt. hääletus on lõppenud ja muudatus vastu võetud. muudatus kuussada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kuussada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuussada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks, üks, kuus, null poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. üks, üks, kuus, üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks üle. muudatusettepanek üks, üks, kuus, üks, hääletagem. hääletus on lõppenud ja see muudatus on vastu võetud. muudatusettepanek kuussada kaheksakümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus äh, kaheksasada kuus, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. see võeti vastu, kas midagi jäi vahele? kõigepealt kaheksasada kuus, see võeti vastu, nii et siis peaksime tegelikult jätkama mitte kompromissettepanekuga kakskümmend neli, vaid hääletama muudatust kuussada kakskümmend kolm. nii et muudatusettepanek kuussada kakskümmend kolm. kes on poolt? kuussada kakskümmend kolm, kordan üle. pärast kaheksasadat kuut tuleb hääletada numbrit kuussada kakskümmend kolm, poolt vastu erapooletud, see on vastu võetud ja nüüd alles kompromiss kakskümmend neli. ma rutasin asjadest ette, aga kompromiss kakskümmend neli poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kuussada üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatus seitsesada seitseteist, seitse üks seitse, seitse kaks, seitse seitse kaks null, seitse kaks neli teine osa, kõik need muudatused on identsed, seitse kaks neli on teine osa samamoodi, nii et me hääletame neid kõiki koos, neli muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse kaks kuus poolt, vastuhääled, erapooletuid vastu võetud ilmselt. aga igaks juhuks kontrollime muudatusettepanekut seitsesada kakskümmend kuus. hääletamine on lõppenud. ja muudatusettepanek on vastu võetud ja nüüd seitse kaks viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatus viissada kuuskümmend üks poolt, vastuhääled ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis viis kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viis viis null poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viis kuus kaks poolt. muudatusettepanek viissada kuuskümmend kaks viis, viis, null võeti vastu, see tähendab seda, et äh, muudatus kuus, kaks, üks langeb ära ja nüüd hääletame muudatust viissada kuuskümmend kaks poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viissada kuuskümmend kolm poolt. vastu. kontrollime. muudatusettepanek viissada kuuskümmend kolm. hääletus on lõppenud ja ettepanek tagasi lükatud. muudatus viis viis kolm poolthääled, vastuhääled, erapooletud, tagasi lükatud viis viis viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek seitsesada kolmkümmend kaks. kes on poolt? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. muudatusettepanek seitsesada kolmkümmend kaks hääletagem elektrooniliselt, hääletamine on lõppenud. ja see muudatusettepanek on tagasi lükatud. nüüd seitsesada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud kontrollime ikkagi üle, seitse, kolm, kolm elektrooniliselt. hääletus on lõppenud ja ettepanek tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus B poolt vastu, erapooletuid kontrollime. kompromissmuudatusettepanek kakskümmend kuus B, see on väga oluline. hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud on see kompromissettepanek. nüüd kakskümmend kuus A, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse, poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatus seitsesada üheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks üle. seitse, üheksa, null hääletagem elektrooniliselt hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek vastu võetud. muudatusettepanek seitsesada üheksakümmend neli, poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksasada seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kaheksa, üks kaheksa, üks, üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime elektrooniliselt, nii et kaheksasada üksteist kontrollime üle. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksasada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksasada kümme, poolthääled, vastuhääled ja erapooletud. tagasi lükatud kompromissettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. ENV-i ettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud ENV-i muudatus kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend poolt vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksasada viiskümmend viis poolthääled, vastuhääled, erapooletud. kontrollime igaks juhuks elektrooniliselt üle. muudatusettepanek kaheksasada viiskümmend viis. hääletus on lõppenud ja muudatusettepanek on vastu võetud muudatus kaheksasada kaksteist poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksasada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud muudatus kaheksa, kaheksa, üks, kes on poolt? vastu, ja erapooletud. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut kaheksasada kaheksakümmend üks. hääletus on lõppenud ja muudatusettepanek tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksasada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu kontrollime igaks juhuks üle. üheksa, kaks, kaks. andke oma hääl. hääletus on lõppenud. ja muudatusettepanek vastu võetud. kompromiss muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt? vastuhääled, erapooletud vastu võetud ja nüüd täiendus. kes on selle poolt? vastu kontrollime elektroonilisena täienduskompromiss muudatusettepanekule kolmkümmend neli, andke oma hääl. hääletus on lõppenud. ja see täiendus on vastu võetud. muudatusettepanek üheksasada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, neli, kaks poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud, üheksa, seitse, üks poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanekut üheksasada seitsekümmend üks. hääletus on lõppenud ja muudatus vastu võetud. ENVi muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ENVi nelikümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ENVi nelikümmend üks poolt, poolt vastuhääled ja erapooletud vastu võetud Envi nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, muudatusettepanek nelikümmend kaks, me kontrollime selle üle, Envi muudatusettepanek nelikümmend kaks. ja see on vastu võetud, Envi viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime igaks juhuks üle Envi viiskümmend viis. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on vastu võetud kompromiss, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, täiendus selle juurde, poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud, Envi üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi muudatus kakskümmend viis poolt vastuhääled. kontrollime igaks juhuks üle. nii et Envi muudatusettepanek number kakskümmend viis. hääletamine on lõppenud. muudatusettepanek on tagasi lükatud. kompromissmuudatus kolmkümmend viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus vabandage, kes siin midagi soovis öelda, kompromiss kolmkümmend viis, et kontrollime. see oli küll selgelt vastu võetud, aga kui te soovite, hääletame elektrooniliselt üle, kompromiss kolmkümmend viis. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud, kompromiss kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, täiendus number üks poolt, vastu erapooletuid kontrollime elektrooniliselt täiendus number üks. hääletamine on lõppenud. ja tõepoolest on tagasi lükatud. täiendus number kaks, kes on poolt? vastuhääled, erapooletud, peame ka seda elektrooniliselt üle kontrollima, nii et täiendus number kaks hääletamine on lõppenud ja muudatusettepanek, see täiendus on vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kaheksasada üheksakümmend seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, muudatus kaheksa, üheksa, seitse hääletus on lõppenud ja ettepanek tagasi lükatud. muudatus seitsesada kolm, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt, muudatusettepanek seitsesada kolm. muudatusettepanek on vastu võetud muudatusettepanek tuhat ükssada üheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud tuhat ükssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus tuhat ükssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksasada seitsekümmend seitse, osade kaupa hääletus. kõigepealt hääletame esimest osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üheksasada kaheksakümmend kaks üheksasada kaheksakümmend kaks. tõepoolest, läheme kohe selle muudatuse juurde, kuna esimene osa võeti eelmisel hääletusel vastu ja siin on osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, esimene osa elektrooniline hääletus, muudatus üheksa kaheksa kaks, esimene osa. hääletus on lõppenud ja muudatus on vastu võetud. nüüd teine osa, jätkame sellega, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kolmas osa, poolt, vastu kontrollime elektrooniliselt. ilmselt oli valdav enamus selle poolt, aga siiski hääletame kolmandat osa. jah, tõepoolest, see on vastu võetud. nüüd järgmiseks nüüd, kuna me hääletasime kolmandat osa, siis äh, vaatame, kas kolmas osa langeb ära või siin on väike segadus meil tekkinud. nüüd muudatus üheksasada kaheksakümmend kolm on see, mida me järgmisena hääletame, kes on poolt? vastu kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek üheksasada kaheksakümmend kolm. head kolleegid, see kõik on tõesti suhteliselt keeruline, aga olgem ettevaatlikud ja tähelepanelikud. üheksa, kaheksa, kolm. see muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatus üheksasada seitsekümmend viis poolt, vastuhääled kontrollime elektrooniliselt muudatus üheksasada seitsekümmend viis. ja see muudatus on vastu võetud. ja nüüd jätkame muudatusega üheksasada kaheksakümmend, hääletame esimest osa. üheksasada kaheksakümmend, esimene osa poolt, vastuhääled ja erapooletud, see on vastu võetud. nüüd hääletame teist osa. kes on poolt? kes on vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatus seitsesada kolmkümmend üks poolt, vastu ja erapooletud. muudatus on tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend seitse poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud ja siin on täiendus ka, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt seda täiendust kompromissi juurde. nimeline hääletus, loomulikult elektrooniline hääletamine ja kontrollime üle. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, üheksa, kuus, kes on poolt? kes on vastu ja erapooletud? tagasi lükatud täitsa üllatav, et selline tulemus, et keegi ei ole poolt, aga muudatus tuhat kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatus üheksa, üheksa, kaks poolt, vastu ja erapooletuid kontrollime üle elektrooniliselt, muudatus üheksasada üheksakümmend kaks. hääletus on lõppenud muudatusettepanek tagasi lükatud. nüüd üheksa, üheksa, viis, kes on poolt? vastu? kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek üheksasada üheksakümmend viis. ja see muudatusettepanek on tagasi lükatud. muudatus üheksa, üheksa, kolm, kes on poolt? kes on vastu? ja erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksasada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu. suhteliselt äh, kahe vahel tulemus, kontrollime muudatusettepanek üheksasada üheksakümmend kaheksa, hääletage palun elektrooniliselt. hääletus on lõppenud ja muudatus tagasi lükatud. muudatus tuhat kolm poolthääled vastuhääled ja erapooletud tagasi lükatud. tuhat üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime igaks juhuks üle tuhat üks. see muudatus on tagasi lükatud. muudatus tuhat, kes on poolt, vastu erapooletud. see on vist tagasi lükatud, aga kontrollime elektrooniliselt üle muudatusettepanek number tuhat. hääletus on lõppenud ja muudatusettepanek tagasi lükatud. muudatus üheksasada üheksakümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus üheksa üheksa neli poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud muudatus üheksa, üheksa, seitse poolt, vastu. jälle ei tea täpselt, nii et kontrollime üle muudatusettepanek üheksa, üheksa, seitse. kas kõik on oma hääle andnud? esimest korda küsin üle, kas kõik on hääle andnud, aga nüüd on hääletus lõppenud ja see on tagasi lükatud muudatus tuhat neli poolt, vastuhääled ja erapooletud vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus tuhat viisteist poolt, vastu. peame üle kontrollima muudatusettepanek tuhat viisteist, hääletage elektrooniliselt ja see muudatusettepanek on vastu võetud. ja nüüd neli muudatust korraga. tuhat seitseteist, tuhat kaheksateist, tuhat üheksateist ja tuhat kakskümmend. Neid nelja muudatusettepanekut, mis on identsed, hääletame koos, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek tuhat kakskümmend kuus, poolt ei, siin on mingi väike segadus tekkinud, eelmised neli võeti vastu, see tähendab seda, et läheme kohe edasi. ja lähemegi edasi muudatuse tuhat kolmkümmend viis juurde. head kolleegid, mul nalju napib, et seda olukorda teie jaoks mõnevõrra lihtsamaks muuta, aga nüüd hääletame muudatusettepanekut tuhat kolmkümmend viis poolt hääled, vastu hääled ja kontrollime üle. muudatusettepanek tuhat kolmkümmend viis, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud ja vastu võetud. nüüd siis muudatus tuhat kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu. erapooletud kontrollime elektrooniliselt. muudatus tuhat kolmkümmend seitse. elektrooniline hääletus. ja see muudatusettepanek on vastu võetud. suurepärane. nüüd TRAN-i muudatus number neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? nüüd transpordikomisjoni muudatus number üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja muudatus tuhat kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on äh, transpordikomisjoni muudatus number neliteist. see on järgmisel leheküljel. nii et transpordikomisjoni muudatus number neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud Tran üksteist, palun, poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus Tran kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Tran kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime üle. hea kolleeg, teil on käsi justkui kogu aeg poolpüstises asendis, nii et ma lihtsalt ei saa aru, kuidas te hääletate Trani muudatusettepanek number kolmteist, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud ja muudatusettepanek tagasi lükatud. nüüd Envi muudatusettepanek kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Envi kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Trani muudatusettepanek kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek tuhat nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt, tuhat nelikümmend kaheksa. ja antud muudatusettepanek on vastu võetud. Traani muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, tran viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus tuhat viiskümmend üks ja tuhat viiskümmend kaks, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. järgmiseks hääletame kompromissmuudatusettepaneku nelikümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja siin on ka täiendus poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt üle selle täienduse. täienduskompromiss muudatusettepaneku nelikümmend juurde, hääletage. ja see on tagasi lükatud. kompromiss muudatusettepanek nelikümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd on täiendus üks, poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. täiendus kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja veel number kolm, täiendus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek tuhat ükssada kakskümmend neli, kes on poolt? kui soovite, et me vaatame üle, kuidas hääletati täiendus number kolm, siis võime seda elektrooniliselt kontrollida, nii et siis lisa kolm kompromissi juurde hääletame seda praegu. näis küll, et see oli vastu võetud suht selgelt, aga nüüd on elektrooniline hääletus lõppenud. ja tõepoolest, täiendus number kolm on vastu võetud. ja nüüd üks, üks, kaks, neli, kes on poolt? vastu erapooletud, samuti vastu võetud. kompromissettepanek nelikümmend kaks, poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksasada kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu. kontrollime elektrooniliselt, kaheksasada kuuskümmend viis. hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see muudatusettepanek on tagasi lükatud. Envi muudatus kolmkümmend üheksa, poolthääled, vastuhääled. peame ka seda kontrollima ilmselt, nii et Envi muudatus number kolmkümmend üheksa, hääletage elektrooniliselt, naised on vastu võetud, aga jah see muudatus on vastu võetud, kolleegid, andkem selgemalt oma kätega märku, ma saan aru, et see kõik on teie jaoks väsitav, aga ikkagi, niisiis. muudatus tuhat ükssada, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud vastu võetud muudatus tuhat ükssada kaks, poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud järgmisena muudatusettepanek tuhat ükssada kuus poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek tuhat ükssada üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek tuhat üheksakümmend üheksa poolt, vastuhääled, erapooletud ja vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus tuhat ükssada kakskümmend kolm poolt, vastuhääled erapooletud, tagasi lükatud, muudatus tuhat ükssada kakskümmend üheksa, poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek tuhat ükssada kakskümmend üheksa. ja see muudatus on vastu võetud, muudatus tuhat ükssada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus tuhat ükssada kolmkümmend kolm, poolthääled, vastuhääled ja erapooletud, vastu võetud. muudatus tuhat ükssada kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus tuhat ükssada kolmkümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus tuhat ükssada nelikümmend neli, poolthääled, kontrollime tuhat ükssada kolmkümmend neli, siin tehti ettepanek, nii muudatus tuhat ükssada kolmkümmend neli, mida me enne hääletasime. ja see muudatusettepanek on vastu võetud. tuhat ükssada nelikümmend neli nüüd, kes on poolt? vastu ja erapooletud. peame ka seda elektrooniliselt kontrollima, muudatusettepanek tuhat ükssada nelikümmend neli. hääletus on lõppenud ja muudatus vastu võetud. siin on selge enamus, nüüd üks, üks, neli, kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime elektroonilisel muudatusettepanek tuhat ükssada nelikümmend kaheksa. hääletus on lõppenud ja tagasi lükatud. muudatus tuhat ükssada nelikümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime ka seda üle, muudatusettepanek tuhat ükssada nelikümmend üheksa. siin on arvamuste lahknevus meie komisjonis, aga hääletus on lõppenud ja muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek üks, üks, viis, kuus poolt vastu, erapooletud ja vastu võetud. muudatusettepanek tuhat ükssada kuuskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatusettepanek nelikümmend neli, poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. kompromissmuudatus nelikümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromissmuudatus nelikümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada neliteist poolthääled, vastuhääled ja erapooletud. kontrollime üle muudatusettepanek kakssada neliteist, hääletage elektrooniliselt. I close the vote. Is rejected. näib, et tagasi lükatud. ja nüüd ähm, kaks muudatusettepanekut, mis on identsed, hääletame koos muudatused nelikümmend viis ja nelikümmend seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud kontrollime üle nelikümmend viis ja nelikümmend seitse. hääletus on lõppenud ja need on vastu võetud. ja nüüd kompromiss nelikümmend seitse. kes on selle kompromissmuudatuse poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuuskümmend seitse poolt. teist osa hääletame. kes on poolt? vastu kontrollime igaks juhuks üle muudatus kuuskümmend seitse, teine osa. hääletus on lõppenud ja see muudatusettepanek on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, poolthääled, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. muudatus seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromissmuudatusettepanek nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromissmuudatusettepanek nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muuda-, kompromiss viiskümmend, kes on poolt? ei, ma vabandan, enne veel muudatus kaheksakümmend kaks, muudatus kaheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromissmuudatusettepanek viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viiskümmend, muudatus kaheksakümmend kuus on, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek kaheksakümmend kuus. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. kompromiss viiskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ükssada seitseteist poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud muudatus sada üheksa, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissmuudatusettepanek viiskümmend kolm poolt, vastuhääled, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend, vastu, poolt, vastu, erapooletud. peame see on ilmselt vastu võetud, aga ikkagi kontrollime muudatus sada kolmkümmend. siis muudatus sada kolmkümmend, kontrollime seda üle, andke oma hääl hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. kompromiss viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt esimees, vabandan, sada kolmkümmend kaheksa ikka kõigepealt, kes on poolt? vastuhääled. kontrollime üle, muudatus sada kolmkümmend kaheksa hääletus on lõppenud ja vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja nüüd kaks muudatust koos, sada nelikümmend ja sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle elektrooniliselt. kaks identset muudatusettepanekut ja hääletame vastu võetud. muudatus sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada nelikümmend kaks poolt, vastu, era-, kontrollime üle, sada nelikümmend kaks. hääletame elektrooniliselt hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud ilmselgelt sada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend neli poolt, vastu. kontrollime ka seda üle, sada nelikümmend neli. hääletame veel kord, kontrollime. jah, see on tagasi lükatud sada nelikümmend seitse, sada nelikümmend kaheksa, hääletame koos, need on identsed poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend neli poolt, vastuhääled, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend ka-, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, aga kontrollime üle. sada seitsekümmend kuus. ja see muudatusettepanek on tagasi lükatud, sada seitsekümmend viis, kes on poolt? vastu? kontrollime igaks juhuks üle sada seitsekümmend viis kontrollime üle. ja see muudatusettepanek on vastu võetud. muudatus sada seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kuus muudatust korraga, sada viiskümmend viis, sada viiskümmend kuus, sada viiskümmend seitse, sada viiskümmend kaheksa, sada viiskümmend üheksa ja sada kuuskümmend. Need on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend kaks, kes on poolt? vastu kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek sada seitsekümmend kaks. no see on tagasi lükatud. muudatus sada seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? ka tagasi lükatud. muudatus viiskümmend seitse, poolt? vastu? nii et viiekümne seitsmes muudatus hääletame elektrooniliselt. ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend kuus poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt üle sada kolmkümmend kuus ja see on tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada kaheksakümmend neli poolthääled, vastuhääled, erapooletud. kontrollime sada kaheksakümmend neli hääletus on lõppenud ja sada kaheksakümmend viis poolt, vastu. ilmselt tagasi lükatud, aga kontrollime üle, sada kaheksakümmend viis muudatus on tagasi lükatud sada kaheksakümmend kuus, kes on poolt, kes on vastu ilmselt samamoodi tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend seitse poolthääled, vastuhääled ja erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend üheksa poolt vastu. nüüd on ilmselt sai küll vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt üle. muudatus sada kaheksakümmend üheksa. see on vastu võetud. järgmiseks muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm. kes on, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd on kompromiss muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakssada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuusteist poolt, vastu, ka kontrollime üle, muudatusettepanek kakssada kuusteist, elektrooniline hääletus ja see on vastu võetud. ja see tähendab seda, nüüd kompromissettepanek kuuskümmend järgmiseks. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakssada kakskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettepanek kuuskümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend üks, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada nelikümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu. kontrollime üle, muudatusettepanek kakssada nelikümmend kuus, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud ja ettepanek on tagasi lükatud. muudatus üks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. esimees vabandab, vastu võetud, ikka muudatus kaks on vastu võetud, esimene lükati tagasi, teine muudatus võeti vastu. muudatus kolm ja neli on identsed, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu ja erapooletud. see on vastu võetud muudatus viis poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus üheksa poolt, vastuhääled, erapooletud vastu võetud, number kümme poolt, number kaksteist, läheme, kümme ja kaksteist hääletame koos, need on identsed muudatusettepanekud, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmteist, poolthääled, vastuhääled kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek number kolmteist. hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud. ja nüüd kaks muudatust koos, neliteist ja viisteist, kes on poolt, kes on vastu? erapooletud, see on vastu võetud. mõlemad on vastu võetud ja muudatusettepanek kuusteist, poolthääled, vastuhääled erapooletud, tagasi lükatud. saan aru, et te soovite nüüd väikest pausi, nii et kaks-kolm minutit, lühike paus teile. Very well done, this went very well. Very well.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 Uh, uh, dear colleagues, ladies. kallid kolleegid, daamid ja härrad. ma saan aru, et me oleme täiesti valmis nüüd lõplikuks hääletuseks. niisiis, tegemist on nimelise hääletusega. palun võtke oma kohad sisse ja ma avan lõpphääletuse, lõpphääletus on avatud. Has anybody... kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend seitse poolt. palju õnne kolleeg Rubaltšikule ja paljud, kõikidele variraportööridele ja meile kõigile, sellepärast et siin oli tõesti väga palju muudatusettepanekuid. meie variraportöörid tegid väga rasket tööd, seega tänan teid kõige selle töö eest, mis te olete ära teinud ja nüüd me läheme hääletusnimekirjas viimase raporti juurde läbipaistvuse kooskõlastatavuse ja lähenemise tagamise kohta liidu ettevõtete tulumaksupoliitikas raportöör Massimiliano Salini ja alustaksin nüüd. tegemist on kõigepealt kompromissmuudatusettepanekuga A, suulise muudatusettepanekuga, mille on esitanud Alde proua Kallas, palun. ma saan aru, et e, teil oli mu suuline muudatusettepanek. jah, Alde nimel ma tahaksin teha ettepaneku kompromiss ühe osas, suulise muudatuse ettepaneku üks A juures, kus minu arvates careful evaluation tuleks asendada sõnadega ja see kuul-, kõlaks siis järgmiselt. Which is for its full implementation based on comprehensive impact assessment and so on kas kellelgi on vastuväiteid? kui keegi soovib vastu väita, siis te peate püsti tõusma. ei, tundub, et keegi vastu ei ole. hästi, vastu keegi ei ole. selli-, sel juhul me hääletame kompromissmuudatusettepanekut koos suulise muudatusettepanekuga, mille esitas proua Kallas. kes on poolt? vastu, erapooletuid? vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, osade kaupa hääletus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on ilmselt ka tagasi lükatud, aga te ei ole siin oma kätt üldse korralikult tõstnud. Äh, nii, vaatame, kontrollime siis elektrooniliselt. muudatusettepanek viisteist palun, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, jah. tagasi lükatud, tõesti. muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kompromiss kaks, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, see on vastu võetud nüüd kompromiss kolm, poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, tähendab kolmkümmend üks teine osa, kolmekümne esimese muudatusettepaneku teine osa, sellepärast et esimene osa langes ära, et niisiis, kes on muudatusettepanek kolmkümmend üks teise osa poolt, vastu, kontrollime. muudatusettepanek kolmkümmend üks teine osa hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletuid, see on ka vastu võetud. nüüd tuleb muudatusettepanek number nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, seda me kontrollime, nelikümmend kaheksa, palun. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd tuleb kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kaks, poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend kaks. elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kuuskümmend kaks. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm kolmes osas, esimene osa, muudatusettepanek kuuskümmend kolm. poolt vastu. kontrollime muudatusettepanek kuuskümmend kolm, esimene osa. mu hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa kuuskümmend kolm, muudatusettepanek kuuskümmend kolm, teine osa poolt vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitsekümmend kaks, poolt, vastu, erapooletuid, see on tagasi lükatud. seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu. Äh, kontrollime muudatusettepanekut seitsekümmend kolm ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid. aga kontrollime seda ka, muudatusettepanek seitsekümmend viis. tundub, et on vastu võetud. seitsekümmend viis, hääletus on lõppenud Äh, palun tõstke käed, jah, see on vastu võetud, nii nüüd seitsekümmend kuus, tõstke korralikult käsi, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatusettepanek number kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti vastu võetud. kaheksakümmend kak-, ai vabandust, kaheksakümmend üks ja kahes osas. esimene osa poolt, vastu. kontrollime kaheksakümmend üks ja selle esimene osa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on samuti tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes on poolt, kes vastu ja kontrollime kaheksakümmend kolm me kontrollime kaheksakümmend kolme ja muudatusettep- äh, ja hääletus on lõppenud ning muudatusettepanek vastu võetud, nüüd muudatusettepanek kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kaheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, see on vastu võetud, kaheksakümmend seitse, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja lõpphääletus, me hääletame nüüd elektrooniliselt, lõpphääletus on avatud ja lõpphääletus on lõppenud. nelikümmend üheksa poolt. palju õnne raportöörile. suur aitäh, kolleegid. mul on väga kahju, me oleksime pidanud pooleteise tunniga toime tulema ja te olite tegelikult ju valmis kolmeks tund-, kolmetunniseks hääletuseks, aga mis nüüd siis ikka, minge lõunatama. kolleegid, ma tahaksin teile teatada, et meie päevakavas on ka nüüd väga oluline päevakorrapunkt, nimelt TTIP-i leping, TTIP-i läbirääkimised. seega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 uh,. Stay... kui te ei saa siia jääda, siis olge kenad ja minge välja nii ruttu kui võimalik ja andke meile võimalus hakata järgmist päevakorrapunkti arutama. kolleeg Turmes, kolleeg Turmes, te olete täpselt minu vastas ja ma tahaksin nüüd siis arutada, alustada selle diskussiooniga kolleegid, eh, sotsiaaldemokraatide hulgast, kas te jääte siia? Eh, proua Toia, olge kena, istuge, kui ma tohin paluda. hästi, niisiis, armsad sõbrad, lähme edasi eh, TTIP-i läbirääkimiste juurde. ja mul on väga hea meel tervitada siin Petros Soumelist, kes on Mm, turu juurdepääsu energia ja toorainete äh, üksuse peadirektor kaubanduse peadirektoraadist. meil on väga hea meel teid siin näha ning me tahaksime kuulda, kuidas äh, läksid kolmeteistkümnendast seitsmeteistkümnendani toimunud üheteistkümnendad läbirääkimiste voorud Miami's. ma tahaksin teile meenutada, et need läbirääkimised algasid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta juulis, seega on nad kestnud juba kaks aastat, kokku ühe, üksteist läbirääkimiste vooru, viimane toimus Miami's ja tahan teile ka meenutada, et lisaks ametlikele TTIP-i läbirääkimistele toimusid ka, toimus pärast ka mitmeid mitteametlikke tegevusi briefing ITRE komitees. palun, ma pean jällegi kolleege korrale kutsuma. nüüd siis edasi, volinik Cecilia Malmström kohtus juba teiega ja tutvustas ka Michael Fromani andes, Michael Foreman andis aru, kuidas on TTIP läbirääkimised arenenud ning viiendal oktoobril eh, kaks tuhat viisteist eh, lõpetati läbirääkimised Trans-Pacific partnerluse osas ehk siis Vaikse ookeani ülese partnerluse osas. see partnerlus lepiti kokku mõni aasta tagasi ning seetõttu Ühendriigid panid teataval määral ootele läbirääkimised Euroopa Liiduga, et lõpetada kiirendatud korras TTP ehk siis Vaikse ookeani ülese partnerluse äh, läbirääkimised ja me tahaksime nendest ja selle, nende äh, kokkulepete järeldustest ka midagi kuulda juba oktoobrist alates, äh, kui Äh, kui Vaikse ookeani ülesed partnerlus äh, on sõlmitud, tahaksime me ka teada, et kas see siis mõjutab ka Euroopaga sõlmitavat äh, kaubanduspartnerluslepingut ja kui mõjutab, siis kas positiivselt või negatiivselt. me oleme võib-olla peagi silmitsi järgmise läbirääkimiste vooruga TTIP-is, kas ma tohiksin seda küsida, palun yes,? jah, ja tere hommikust kõikidele suur aitäh ka, härra esimees, et te meid siia kutsusite, andmaks aru sellest, mis, kuidas viimased TTIP-i voorud on läinud. Te, nagu te ütlesite, tegu oli üheteistkümnenda vooruga, mis toimus siis kaksteist kuni üheksateist oktoober. mõned, äh, mõned koos koosolekud toimusid ka Washingtonis, aga enamasti Miami's. üheteistkümnes voor oli tegelikult väga hea voor, me tegime väga palju tööd ja saavutasime ka üsna palju edu, meie diskussioonid olid väga tõhusad ja intensiivsed väga paljudes valdkondades. tahan öelda, et kõige olulisema tähtsusega olid turu juurdepääsu küsimused, eriti oluline oli erinevate ja parandatud tariifipakkumiste vahetamine Ühendriikidega ja nende tariifipakkumiste osas oleme me nüüd jõudnud eh, niisugusele eh, tasandile et, et üheksakümmend prot-, üheksakümmend seitse protsenti kõikvõimalikest tariifidest on nüüd tariifipakkumistega kaetud ja need on suhteliselt tasakaalus varema oli Euroopa Liidu poolne pakkumine oluliselt suurem kui Ühendriikide poolt ja see oli suhteliselt tasakaalust väljas. seega on väga oluline, et me oleme nüüd need äh, tariifid saanud tasakaalu. selles voorus rääkisime ka äh, tootespetsiifilistest reeglitest tööstustoodangule, see on samuti väga olulise tähtsusega vald-, valdkond, kuna sellega määratletakse äh, kuidas kasutada ära eeliseid, mis äh, lepingutesse kaasatakse. nüüd veel turu juurde, turu juurdepääsu küsimusest. teine sammas pärast tariife on teenused ja selles vallas me oleme taas üle vaadanud teenuste pakkumised ja teenuste pakkumise vahend, vahetused ning nii ka niisiis, et selles voorus me lihtsalt arutasime põhjalikumalt neid uuesti ja läksime pisut rohkem sügavuti teenuste valdkonnaga. kolmas sammas turu juurdepääsus puudutab äh, kahtlemata avalikke hankeid, avalikud hanked on Euroopa Liidu jaoks väga tähtsad. see voor pidi ette valmistama E-, ette valmistama pinda avalike hangete vallas esmaste pakkumiste vahetamist ja see tegevus on planeeritud veebruariks. Ah, härra härra Puusek juba nimetas ka Fromani ja Malmströmi kohtumist septembris, kus nad leppisid kokku selles, et hakatakse vahetama pakkumisi avalike hangete osas veebruariks ja seetõttu siis see üheteistkümnes voor oli just ette nähtud selleks, et valmistada pinda ette avalike hangete pakkumiste vahetamiseks. rõhutan veel kord, et turu juurdepääs oli kõige olulisema tähtsusega selles voorus ja kõik need kolm sammast olid oluliselt arutlusel. lisaks sellele arutati veel regulatiivset mõõdet, mis seondub TTIP-iga ja puudutati erinevaid tööstusvaldkondasid, millele juurdepääsu saab põhjalikumalt arutada ja kokku leppida ning lisaks sellele räägiti ka sellest, et mida siis saab regulatiivses valdkonnas erinevates tööstusharudes ära teha ilmselgelt ei mõjuta need diskussioonid praegusel hetkel olemasolevaid kaitsemeetmeid ja kaitsetaset ja samuti ei mõjuta need meie avalike poliitikate reguleerimist. reeglite valdkonnas oli väga olulise tähtsusega areng see, et Euroopa Liit esitas ettepaneku jätkusuutliku arengu osas. see toimus siis samamoodi üheteistkümnenda vooru ajal ja teataval määral seda ka arutati komisjoni ettepanekut, aga arutused olid alles väga esialgset laadi. kõiki neid teemasid käsitleti üheteistkümnendas voorus ja üks teema, mida ei käsitletud üheteistkümnendas voorus, puudutas investeeringute kaitset, nagu te teate, komisjon on teinud ettepanekuid investeeringute kaitseks, aga viimases voorus olid need ettepanekud alles sealmaal, et neid tuleb arutada veel parlamendis ja liikmesriikidega ja seetõttu investeeringute kaitse teemat üheteistkümnenda vooru ajal ei arutatud. see on nüüd üldine pilt, võib-olla veel mõned konkreetsemad teemad, VKE-d ja toorained, mis teie komisjoni ilmselt kõige rohkem huvitavad, mis puudutab VKE-sid siis nagu te teate, me, me arutame TTIP-i VKE-de peatüki sissevõtmist, niisugust peatükki ei ole kunagi enne üheski kaubanduskokkuleppes olnud ja selle vooru ajal me arutasime ka kahte aspekti, mis on VKE-de peatükuga, peatükiga seotud. esiteks institu-, institutsionaalne mõõde ja teiseks infovahetus. kolmas aspekt puudutab rohkem koostöövaldkonda VKE-de alal, sellest me oleme rääkinud juba enne ja oleme praktiliselt kokku leppinud, võttes arvesse head koostööd äh, meie kolleegide ja Ühendriikide vastavate kolleegide vahel. seega neid eriti ei arutatud sellel korral aga arutasime kahte eelpool nimetatud, puudutasime teemasid, missugune peaks olema VKE-de peatüki struktuur, tehti ettepanek, et, et loodaks VKE-de komitee ja nende, selle ülesanne oleks sidusrühmadega koostööd teha, aga samuti tagada see, et kõikide lepingu osapoolte vahel toimuks hea suhtlus sest VKE-d peavad ju ka ise teadma, kuidas teatavatest TTIP-i lepingu osadest kasu saada ja samuti on teil, on neil tarvis niisugust struktuuri, mis hõlbustaks nende suhtlemist. selles valdkonnas me saavutasime esi-, edu, diskussioonid olid väga viljakad, me küll ei lõpetanud midagi, aga edu oli märgatav. nüüd järgmine aspekt, info jagamine, see puudutas, missugused komisjoni poolt pakutavad vahendid tulevad turule, et VKE-del oleks lihtsam saada infot selle kohta, kuidas saab Euroopa Liidust pärit olev VKE eksportida Ühendriikidesse, mida neil selleks vaja on, ühesõnaga, et laias laastus VKE-d saaksid suurendada oma rolli rahvusvahelisel turul. siis diskussioonid jätkusid, aga täpse sisu osas kokkulepet veel ei ole ja samuti ei ole kokkulepet selles osas, missugust platvormi hakatakse kasutama, et niisugune info VKE-dele kättesaadavaks teha. seega on tegemist teemaga, mis vajab veel täiendavaid arutelusid, enne kui me sellega lõpule jõuame. Euroopa Liidu poolt tahaksime meie, et oleks niisugune süsteem, mis kannab nime One Stop Shop ehk siis kogu info tuleb ühest kohast. üks veebileht ja ja VKE-d saaksid kogu info ühelt veebileheküljelt kätte. nüüd, kui me läheme energia ja toorainete juurde, sel teemal toimus ka kaks täispäevast arutelu, me puudutasime kõiki teemasid, mis oli viima-, varasemate kümne vooru jooksul juba tuvastatud, rääkisime siis, missugused on need potentsiaalsed elemendid, mida võib ka, võiks kaasata TTIP-i energia ja toorainete valdkonnas. arutelud olid üsna üksikasjalikud ka niisugustel teemadel, mida varasemates voorudes ei saanud nii üksikasjalikult arutada, näiteks mingisugused konkreetsed elemendid, mis olid seotud energiatõhususe ja taastuvenergiatega. nüüd oli meil võimalus neid asju üksikasjalikumalt arutada, siis me arutasime ka erinevate T-tüüpi horisontaalsete peatükkide vahelist sidet, see on väga olulise tähtsusega sellepärast et me kahtlemata tahame, et meil oleks eraldi peatükk energia ja toorainete kohta, aga samas kõik need reeglid, mida me teistesse kokkuleppe peatükkidesse kaasame, need kehtivad ju ka energiatoodete ning samuti energiavaldkonda tehtavate investeeringute kohta. seega on nende peatükkide vahelised seosed väga olulise tähtsusega Nende kahe päeva jooksul kinnitasime me uuesti Euroopa Liidu seisukohta, et TTIP peaks sisaldama täiesti eraldi peatüki energia ja toorainete kohta. selgitasime, et see peaks puudutama peamiselt kahte teemat. esiteks loomulikult ekspordikeeldusid, mis Ühendriikides praegusel hetkel kehtivad toornafta ja gaasi eksportimiseks ja see peatükk peaks sisaldama ka reegleid, mis sätestavad seadusandliku ja regulatiivse raami, raamistiku investeeringuteks ja kauplemiseks energiakaupadega, seal peaks olema mingi niisugune põhi, mida võiks iga kord järgmiste läbirääkimiste ajal kasutada. ja teed üks väga oluline roll ongi ju üleilmsete reeglite jätku, jätkuvale arengule panustamine. Ühendriigid ei ole veel sellisel seisukohal, et nad oleksid valmis võtma poliitilise otsuse vastu selle konkreetse peatüki kaasamise osas. Nad olid seisukohal, et see otsus tuleks vastu võtta pisut hiljem läbirääkimiste protsessi arenedes, tahan märkida ka, et see voor toimus niisugusel ajal, kui Ühendriikide kongressis toimus ka üsna palju, seal arutati samuti energiaga seonduvaid küsimusi, samuti ekspordi keeldu, nafta ekspordi keeldu Ühendriikidest ja neil õnnestus ka teataval määral selles valdkonnas edu saavutada. Nende täiskogul toimusid ka toimusid ka hääletused, aga kokkuleppele enam veel ei jõudnud, sellepärast et senat arvas veel ikkagi teisiti veel üks element, mida ma tahtsin nimetada, puudutab puudutab seda vooru, mis peaks käsitlema, mis käsitleb üle Atlandi ülest äh, õigusloomelist dialoogi, see viimane diskussioon toimus alles neljandal novembril, me arutasime üsna põhjalikult Atlandi-ülest õigusloomelist dialoogi ja keskendusime teemadele, mis meie jaoks olid kõige olulisemad. lisaks põhivoorule toimus ka terve hulk väiksemaid koosolekuid ja meil on väga hea meel märkida, et Atlandi ülene õigusloome dialoog võttis vastu ühisseisukoha, mis puudutas ka energia ja tooraine peatüki TTIP-is. see loomulikult läheb kokku ka meie läbirääkimiste eesmärgiga ning selle ühise seisukoha vastuvõtmine, et energiale tuleks pühendada eraldi peatükk on, saab toetust ka äh, kongressist ning me oleme loomulikult väga tänulikud ka Euroopa Parlamendi, eelkõige teie komisjonile, et te olete edastanud vajalikud niisugused sõnumid. ja ma olen ka üsna veendunud, et Atlandi-ülese õigusloome dialoogi äh, ja selle kõrval toimuvate koosolekute valguses näevad ka parlamendi liikmed, et tegemist on üsna kompleksse valdkonnaga, mida on väga raske Ühendriikidega läbi rääkida. nüüd veel lõpetuseks paar sõna edasisest. So-, volinik Malmström ja Michel Forman, Michael Forman peaksid uuesti kohtuma detsembris, siis kaheteistkümnes läbirääkimiste voor peaks toimuma järgmisel aastal siin Brüsselis, üheksateistkümnendal veebruaril. vähemasti praegusel hetkel on ootused sellised. plaan on muidugi selline et pra-, nüüd, kui Ühendriigid on vastu võtnud Vaikse ookeani ülese partnerluslepingu. loodame me, et rohkem energiat saavad nad pühendada ka TTIP-i läbirääkimistele, Ühendriikide poolsed läbirääkijad saavad pöörata tähelepanu ainult TTIP-ile ja see võimaldab meil ka kiiremini edasi liikuda ja jõuda siis lõpule võib-olla järgmisel aastal. see on praegu kõik, mida ma tahtsin teile tutvustada, suur tänu! aitäh, mõned küsim-, kolleegid on palunud sõna ja mina alustaksin ise küsimistega, küsimustega, sest et mina koostasin ITRE komisjoni arvamuse INTA komisjonile äh, sellel teemal ja kõigepealt tahaksin öelda, et ma käisin Washingtonis äh, möödunud nädalal ja mind kutsus sinna Fred Upton, kes juhatab siis ähm, esindajate koja energeetikakomisjoni. ja see komisjon tegeleb ka siis tehnoloogia küsimustega. ma äh, osalesin siis mitmetel üritustel ja osalesin ka USA Euroopa Liidu ümarlaual, äh, kus olid siis just nimelt tööstussektori äh, esindajad, siis nii Ameerika kui Euroopa tööstussektori esindajad ja koos Fred Uptoniga juhatasin ka äh, siis USA esindajate kui energeetikakomisjoni koosolekut tegemist oli siis osaga äh, Atlandi-ülesest õigusloomealasest dialoogist, mõned kolleegid ITRE komisjonist olid ka sellel kohtumisel kohal. Äh, niisiis ka nemad olid Ameerika kongressis ning peamiseks teemaks äh, oli turgude avamine energeetika vallas ja see eh, puudutas siis nimelt äh, veeldatud maagaasi ja naftat. Äh, võib-olla äh, pärast neid minu arutelusid aseenergiavarude ministriga kes, kellel on väga head suhted president Obamaga ja kohtusin ka proua Katariin Novelliga, kes on eh, majanduskasvu eh, aseminister, siis nemad tahaksid eh, seda litsenseerimisprotsessi voolujoonestada, nii et, et see litsentsi saamine läheks kiiremini niisiis näiteks kui mingi Ameerika ettevõte tahaks veeldatud äh, maagaasi eksportida, äh, siis äh, ei tuleks oodata kauem kui kuus kuud ja see oleks tõesti väga hea samm. ja me rääkisime ka sellest, et litsentsid võiks üldse ära kaotada niipea kui võimalik see on äh, võib-olla kongressi äh, peamine ülesanne ja kohtusin ka mõningate senaatoritega, äh, näiteks energiaressurssidest ja komisjoni ühe senaatoriga ja siis Heidi Heitkampiga, kes on riikliku julgeoleku ja rahvusvahelise kaubanduse ja rahanduse komisjoni liige kõik me rääkisime energiast ja e-, eelkõige veeldatud maagaasist ja nüüd tahaksin teilt küsida midagi Äh, mul on kolm väga lühikest küsimust. Äh, lõppkokkuvõttes, äh, kuidas teile tundub, et see energeetika peatükk ameeriklaste vaatevinklist võimalik on? sest ei ole üldse kindel, et nad üldse sellist peatükki soovivad ning teiseks, mida komi-, komisjon realistlikult ootab, milleks USA nõus on energeetika vallas kuidas me võiksime neid asju näha, eriti kui jutt on meie turgude avamisest. me sooviksime ju veeldatud äh, maagaasituru avada niipea kui võimalik, see tähendab siis juba järgmisel aastal. ma rääkisin juba aseministriga sellest, et võib-olla võiks turu avada juba järgmise aasta esimesel poolel ja mul on veel üks küsimus, mis puudutab VKE-sid ja riigihankeid äh, veel on, eksisteerib üsna tuge, tugevaid takistusi turule juurdepääsuks. kuidas nendega toime tulla? sellepärast, et riikide tasandil on ju kompromisse kergem saavutada. härra Karinš järgmisena. aitäh. mul on kaks küsimust. üks on sarnane meie esimehe esimesele küsimusele või tegelikult on seal minu teine küsimus, aga minu esimene küsimus on selline üldisem. nüüd, kus USA on sõlminud äh, äh, Vaikse ookeani üles lepingu, äh, siis poliitikute tähelepanu keskmes see leping enam ei ole. kas nüüd tõesti juhtub niimoodi, et nii palju, kui meie aru saame, et nüüd neil oleks, peaks olema aega selleks, et tegeleda TTIP-i läbirääkimistega kas nad pööravad nüüd tähelepanu sellele või suhtuvad nad asjasse suhteliselt vabalt? kas asjad arenevad selles suunas, kuhu meie soovime nüüd, kui nad on vabad või peaks olema vabad, et nüüd nad hakkavad täielikult tegelema selle lepinguga? Vaikse ookeani lepinguga oli kaasa, käisid kaasas probleemid, et töökohad kaasa, kaovad TTIP-iga, minu meelest selliseid probleeme ei ole ja teiseks, mis puudutab nüüd energeetika peatüki, siis millised on USA poole argumendid selle vastu, miks nad ei taha seda peatükki, meie arvates siin ju midagi keerulist ei ole. sellest saaksid kõik kasu, aga kui USA ei ole valmis seda peatükki heaks kiitma, mis on nende argumendid, mis neil ei lase seda teha? aitäh ja härra Kohvort järgmisena, aitäh, aitäh äh, selle info eest, mida komisjon edastas kõigepealt äh, mul on küsimus energeetika peatüki kohta. ka mina tahaksin komisjonilt küsida mitte nende ekspordipiirangute kohta, vaid teise osa kohta, mis puudutab reegleid. kas te võiksite natukene täpsemalt selgitada, kas meil on ameeriklastega ühine arusaamine sellest, milliseid äh, äh, reegleid me ta-, ütleme, toorainete materjalis. see oleks minu esimene küsimus ja minu teine küsimus on, on seotud üheteistkümnenda läbirääkimiste vooruga, mida te kirjeldasite te ütlesite, et jätkusuutlik areng, nii nagu meie seda Euroopas siin nimetame, oli arutusel, aga ma tahaksin teada, kuidas Ameerika pool sellesse kõigesse suhtus. Eh, kuidas nad suhtusid keskkonnaalastesse õigustesse, töötajate õigustesse, sest meie jaoks on see teema seotud ju ausa konkurentsiga. Eh, kas me eh, paneme jätkusuutliku arengu sellesse leppesse sisse või ei, tahaksin teada, milline on komisjoni arvamus selle koha pealt ning lõpetuseks eh, tahaksin esitada küsimuse asja kohta, millele esimees juba viitas. jah me oleme, ma oli, osalesin ka härra Floomaniga peetud äh, kohtumisel ja me tegime ühiselt äh, avalduse Ameerika poolega, et see peatükk peaks olema kaasatud, aga nagu ma aru saan, USA kongressis äh, asi vist läbi ei lähe, sellepärast et nad ei taha, et administratsioon neile midagi sellist peale surub, avaliiklased on selle vastu, nii et, et Äh, jah, administratsioon sooviks, et USA teeks midagi kliimaküsimustes, aga kas see teema tõstatus siis ka äh, TTIP-i läbirääkimiste kontekstis, et kuidas me nende kliimamuutustega äh, toime tuleme, kas meil on siin mingeid ühiseid seisukohti, aitäh, aitäh. proua Niibler järgmisena. aitäh, esimees, ka mina tahaksin kõigepealt Äh, selle info eest tänada ning mul oleks üks täiendav küsimus, kui ma õigesti aru sain, äh, siis te rääkisite nende, nendest teemadest, kus äh, rõhuasetus läbirääkimiste voorus on ma tahaksin küsida, et kas teil nendes valdkondades on ka mingeid konkreetseid tulemusi või vahetulemusi. kui ma aru saan, te rääkisite tollidest, aga äh, siin on veel ühte-teist vaja ära teha ja siis on mul veel üks küsimus, mis puudutab reguleerivat raamistikku. Äh, TTIP-i raames te ütlesite, et vahetasite teie arvamusi selles osas, milliseid valdkondi see peaks puudutama, võib-olla räägiksite sellest põhjalikumalt ja viimane küsimus ma tean, et andmekaitse eh, eh, on eh, TTIP-i läbirääkimistel üheks probleemiks. me teame, mida Euroopa Kohus otsustas safe harbori kohta nii et tahaksin küsida, kas üheteistkümnendal läbirääkimiste voorul ka seda teemat kus, kuskil natukenegi käsitleti, aitäh. aitäh, härra Kelly järgmisena. aitäh ka mina tahaksin avaldada äh, tänu selle esitatud info eest, äh, väga äh, huvitab mind just olukord energeetika vallas, ähm, veeldatud maagaas ja kõik see, mida, need küsimused, mida härra Puusek ja Karins juba esitasid, ootan neile vastust. nüüd nende kõneluste ajastus, järgmine voor toimub veebruaris, see on kaheteistkümnes voor ja mitu vooru veel ette on nähtud? ja millal see leping tegelikult sõlmitakse? Äh, arvestades äh, USA-s eelseisvat valimisi, äh, millal soovitakse seda lepingut lõpetada, kui palju voore veel ette on nähtud ja kas pärast seda kaheteistkümnendat vooru tuleb veel mõni voor, et lahendamata küsimustega tegeleda ning kolmas küsimus, e, mis puudutab VKE-sid, siis ma tervitan, et selline peatükk tuleb, aga kas võiks saada selle kohta rohkem üksikasju, sellepärast et meie e, Äh, suhtume soodsalt TTIP-isse, aga äh, pidevalt äh, me kuuleme negatiivseid kommentaare mujalt ja tihtipeale need ei ole põhjendatud, aga meil ei ole mingit konkreetset infot selleks, et me nendele negatiivsetele väidetele saaksime vastuargumente esitada. kui me saaksime rohkem infot Äh, siis mida see täpselt, me tahame teada, mida see täpselt tähendab ettevõtetele ja VKE-dele Euroopas, sest siiani jõuab meile ainult in, äh, negatiivne info, mis ilmselt on vale. kas meil võiks olla mingeid konkreetseid konkre,, äh, konkreetset infot selle kohta? aitäh. ja proua Lopes Bermejo. aitäh, esimees ja tere kõigile ka minu poolt ähm, aitäh, et te tulite täna siia ja, ja rääkisite meile käimasolevatest läbirääkimistel äh, ma ei kuulnud äh, mitte ühtegi viidet ähm, autotööstusele, äh, sellele sektorile, mille, millele see kokkulepe väga suurt huvi pakub, arvestades kõike seda, mis Volkswageniga juhtus ähm, ja seda suurt kontsentratsiooni, mis autosektor, autotööstuses on, me ei saa ei lubada, et meie autotööstus äh, satub suurte hargmaiste ettevõtete äh, kontrolli alla. meile, mulle teeb muret see, kuidas toimub heitmete kontroll USA-s. me peame tuginema andmetele, mida autotootjad ise esitavad ja samuti tahaksin teada, äh, kuidas on kontrollisüsteemide vastastikuse tunnustamisega lugu. teiseks tahaksin ma teada, kas teil on ette nähtud ähm, ka äh, sotsiaalklauslid ähm, ning äh, need klauslid, mis puudutavad äh, riigihankeid, mida te kavatsete teha selleks, et VKE-d saaksid samuti juurdepääsu riigihangetele? kahjuks ähm, tihtipeale saavad osaleda nendel hangetel ainult suured ettevõtted et Teil on plaanis teatud pakkumised välja kuulutada juba veebruaris, nii et, et võib-olla võiksite hoolitseda selle eest, et tagatakse ka sotsiaalsed õigused ja äh, alltööhankijate kaitse ähm, äh, juhul, kui ähm, äh, toimuvad näiteks ka allhanked ning samuti tahaksin ma teada, kas energeetikasektori liberaliseerimine tähendab ka seda, et, et frakkimist hakatakse rohkem tegema e, ja et kasutatakse Ameerika fossiilseid kütuseid. jah. jah tõepoolest aruteludes USA-ga Äh, kogu selle litsenseerimismenetluse ärakaotamiseks. me ei, me tegelikult ei palu USA-lt mingeid heategu, me tahame olukorda, kus kõik võidaksid. ja vähemalt enamik vabariiklasi ja üsna paljud demokraadid samuti on väga huvitatud kogu selle litsentside süsteemi kaotamisest juba järgmisel aastal Äh, eriti olid sellest huvitatud senaatorid, ma mainisin kahte senaatorit, kellega ma kohtusin, üks nendest oli Põhja-Dakotast ja teine Alaskalt ja kohtusin veel mõnede teistega ka, kes olid siis väga huvitatud kogu litsentside süsteemi ärakaotamisest, et turg oleks avatud. Äh, meie vaatevinklist oleks see strateegiliselt väga oluline, geopoliitiliselt oleks see oluline ja see oleks oluline ka energiahindade seisukohalt energiahinnad nii USA-s kui ka Euroopa Liidus, äh, see mõjutaks neid. nii palju siis veel teie märkuse kohta ja nüüd siis palun äh, härra Surmeelist äh, vastake küsimustele ja võtke kogu arutelu ka kokku. aitäh nende erinevate märkuste ja küsimuste eest, üritan neile siis kiiresti vastata Te küsisite, et eh, kas tuleb peatükk energeetika kohta. jah, meie vaatevinklist eh, on, ei ole see mitte üksnes võimalik, vaid soovitav ning eh, selle eest oleks kasu selleks, et tegeleda nende probleemidega, mida te just mainisite. Te rääkisite energiavarustuskindlusest ja ka konkurentsivõimest Äh, iseäranis meie energiamahukate tööstusettevõtete konkurentsivõimest. niisiis, meil on vaja siis ähm, tasandada need elektri, energiakulud, mis äh, siin ja sealpool Atlandi ookeani eksisteerivad. niisiis, mida me realistlikult võiksime oodata, me palusime, et selles peatükis oleks siis kaks elementi, et käsitletakse ekspordipiiranguid, tee oma ettekandes juba rääkisite teatud vahendeid, mida võiks kasutada nende piirangutega äh, toimetulemiseks ja samuti oleks meil vaja kokku leppida teatud reeglite osas, mis meie arvates on vajalikud äh, energeetika ja toorainete vallas meie arvates on see vajalik selleks, et äh, Maailma Kaubandusorganisatsiooni reeglid äh, täielikult ja kohaselt ei hõlma energeetikavaldkonda ning seetõttu oleme me ise hakanud äh, teatud kahepoolsetes kokkulepetes selliste partneritega nagu näiteks meie idapoolsed naabrid Ukraina, Moldova, Gruusia me oleme hakanud välja töötama neid konkreetseid reegleid energeetika ja toorainete jaoks ja me tahaksime ka TTIP-i kasutada, et edendada selliseid reegleid. ja sellest oleks kasu ka arvestades äh, üleilmsete reeglite teket selles valdkonnas. Te esitasite küsimuse ka riigihangete kohta ja selle kohta, kas riiklikul tasandil USA-s selline võimalus on äh, olemas. jah, see probleem, millele te tähelepanu juhtisite, on väga oluline. jah, me peame vaatama seda asja mitte ainult äh, föderaalsel tasandil, vaid ka osariikide tasandil. nagu te teate, me pidasime hiljuti läbirääkimisi Kanadaga ja seal nägime ka vaeva selleks, et hõlmata äh, riigihanked mitte ainult föderaaltasandil, vaid ka provintside tasandil ja ka USA puhul me siis üritame hõlmata mõlemaid tasandeid, nii föderaalset tasandit kui ka osariikide tasandit. ning äh, meie arvates äh, on siin äh, riigihangete vallas äh, paika panna teatud põhimõtted, mis aitaksid hõlbustada VKE-del osaleda riigihangetes, näiteks meie VKE-del USA riigihangetes ning selle kohta esitati ka konkreetne küsimus, kuidas VKE-d saaksid osaleda sellistes äh, pakkumistes. ja ma arvan, et selle riikliku kohtlemise põhimõtte rakendamine aitaks protsessi hõlbustada. mulle esitati küsimusi ka uue konteksti kohta, mis on tekkinud nüüd, kus äh, Vaikse ookeani ülene, ülesed läbirääkimised on lõpule jõudnud, nagu ma ütlesin, meil toimus hea läbirääkimiste voor ja USA pool oli ka üsnagi aktiivne me muidugi loodame, et tehakse äh, USA poole pealt rohkem jõupingutusi ja ja see, et nüüd need eelmised läbirääkimised on lõppenud, peaks aitama kaasa sellele, et rohkem tähelepanu pööratakse TTIP-i läbirääkimistele. aga loomulikult see äh, Vaikse ookeani üles lepingu sõlmimine ei tähenda, et töö USA jaoks on läbi, seda tuleb nüüd kongressis arutada, see leping tuleb ratifitseerida aga siiski ma arvan, et meil nüüd on äh, neil rohkem võimalusi keskenduda just nimelt TTIP-ile. Äh, küsimus esitati ka selle kohta, miks USA ei soovi äh, konk-, konkreetset peatükki ja mida, mis argumente nad kasutavad, kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, see on valdkond, kus ähm, USA pole harjunud läbirääkimisi pidama, ilma, välja arvatud naftariikide hulgas, äh, kus nende riikide perre on nad kuulunud juba mingi kakskümmend, kolmkümmend aastat. Nad ei ole energeetikat välja jätnud mingitel konkreetsetel põhjustel, nad on üritanud tegeleda äh, teemadega, mis on toorainete ja, ja energeetika seisukohast oluliselt läbi horisontaalsete sätete. nii et, et tegemist on lähenemisega, millega äh, millele me ei ole vastu, aga me leiame, et lisaks sellele lähenemisele äh, tuleks välja töötada ka teatud konkreetsed sätted, sellepärast et horisontaalsed sätted ei suuda lahendada kõiki konkreetselt energiaga seonduvaid küsimusi. ning need arutelud, mis meil praegu oma USA kolleegidega toimuvad, Äh, on ikkagi siis keskenduvadki sellele, et veenda neid, äh, kuivõrd kasulik on lisaks siis nende teemade käsitlemisele läbi horisontaalsete sätete välja töötada ka teatud konkreetsed äh, sätted. esitati küsimusi ka jätkusuutliku arengu peatüki kohta ja USA reaktsiooni kohta sellele ma tahaksin öelda, et USA reaktsioon oli üsna piiratud, me esitasime oma ettepanekud, nii et, et meie pool rohkem tegeles seletamisega, rääkisime sellest, mis meie valdkond, meie ettepaneku sisu on, selles valdkonnas USA veel oma ettepanekuid ei ole teinud, nii et, et siin oli äh, rohkem tegu meiepoolsete selgitustega, et mida Euroopa Liidu ettepanek endast täpselt sisaldab Te rääkisite ka kliimamuutustest, jah, loomulikult ähm, jutt käib praegu kaubandusalastest läbirääkimistest, aga meie jaoks on selge, et kui me näiteks räägime energeetikast ja toorainetest, siis mis tahes sätted, mis sellesse peatüki sisse lähevad, ei tohi mitte mingil juhul õõnestada kliimapoliitilisi eesmärke, eesmärke, mis mõlemad pooled endale on seadnud, vastupidi, need sätted peaksid toetama ja tugevdama neid eesmärke. aga ei ole meil siis, aga jah, nagu, nagu öeldud, TTIP otseselt ei mõjuta kliimamuutusega seonduvat poliitikat. kas andmekaitse küsimust ka käsitleti sellel läbirääkimiste voorul, nagu te teate, andmekaitse iseenesest ei ole arutelude äh, osaks ja seda teemat me ei käsitlenud eh, sellel eh, läbirääkimiste voorul. ja millised olid need sektorid, kus meil toimusid konkreetsemad arutelud, üheksa sektorit on sellised, mida arutatakse ja mis võiksid olla siis, äh, mille põhjal võiks koostada lisada farmaatsiasektor, meditsiiniseadmed, kosmeetikatooted, tekstiilitooted, autod, äh, IKT, äh, pestitsiidid, kemikaalid autode koha pealt, sest selle kohta oli ka konkreetne küsimus ütleksin väga selgelt, et äh, läbirääkimised, mis meil toimuvad äh, USA-ga autode teemal, puudutavad ohutust, aga mitte heitkoguste standardeid. Äh, need standardid ei ole, ole kunagi olnud osaks TTIP-i reguleerivast raamistikust Äh, proua Lopes Bermejo ilmselt esitas ka küsimuse selle kohta, et millise võiks olla energiasektori liberaliseerimise mõju. Äh, ja kas see mõjutab kuidagi frakkimist? Äh, Äh, alati, äh, kui me teiega sel teemal räägime, siis ma alati rõhutan seda, et äh, mitte midagi selles kokkuleppes ei mõjuta riikide suveräänseid õigusi otsustamaks, kas teatud energiatootmisviise võib kasutada või mitte. iga Euroopa Liidu liikmesriik ja iga USA osariik omab suveräänset õigust otsustada, kas ta soovib kasutada teatud loodusvarasid või ei. TTIP äh, äh, käsitleb ainult seda, et kui selline otsus on langetatud, et siis ei tohiks kedagi diskrimineerida ressursside olemasolu alusel. ja lõpetuseks härra Kelly küsimus äh, VKE-de koha pealt. Äh, ma võib-olla võtan teiega ühendust kahepoolselt, sest mul ei ole aega äh, põhjalikult sellest kõnelda, aga ajakava koha pealt veebruaris toimub järgmine läbirääkimiste voor, ma ei tea, kui palju neid üldse kokku on kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oluline on loomulikult, et me saavutaksime nii palju edu kui võimalik järgmisel aastal. ideaalne oleks, kui läbirääkimised lõpeksid veel Obama administratsiooni ametiaja jooksul, aga seda kõike on väga raske ette ennustada. nagu ma ütlesin, meie tegutseme eesmärgiga saavutada nii palju edu kui võimalik nende, nendes küsimustes, mis praegu arutusel on järgmise aasta alguses, nii et, et vähemalt hiljem, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta võime siis ka neid viimaseid küsimusi veel arutada. ja siis on jällegi väga, väga raske ennustada, et kuna need läbirääkimised lõpule jõuavad. nii et, et suur aitäh ja sellega ma lõpetan me oleme jah hilja peale jäänud, ütleb esimees. ja härra Turmes, me ei tahaks hakata praegu uut arutelu asutama, sellepärast et me peame lõpetama ja ma vabandan. võib-olla üks lause ainult. härra Turmes, ma arvan, et me peame kasutama võimalusi läbirääkimisi rakendama ja siduma seda Osta Ameerika tooteid aktiga Äh, mulle tundub, et üks selle äh, akti äh, mõju on ka see, et Euroopa, me peame looma Euroopa Liidu ettevõtetele võrdsed võimalused, aga mina ei näe, et ükski Ameerika poliitik läheks oma valimisringkonda enne valimisi ja ütleks, et näe, me oleme nüüd avanud siis osta Ameerika tooteid aktis pakutavad võimalused ka Euroopa ettevõtetele nii et, et eh, mida lähemale jõuavad valimised, seda raskemaks muutuvad kõnelused Ameerika poolega. see on osa sellest suuremast pildist, nii et, et kui palju meil üldse aega on, et neid läbirääkimisi lõpetada. aitäh, Claude, ma arvan, et tegemist on puhtpoliitilise küsimusega, mina esitasin samasuguse küsimuse kõigile ameeriklastele, kellega kohtasin kuidas äh, avalikkust äh, USA-s veenda, kuidas veenda avalikkust Euroopa Liidus, et meil on TTIP-i vaja nii et, et tegemist on puhtpoliitilise küsimusega ja loomulikult väga olulise tähtsusega küsimusega, olen teiega täiesti nõus. Ähm, see oli siis meie päevakorrapunkt number kaksteist ja tahaksin teid teavitada, et koordinaatorid langetasid täna järgnevad otsused. kõigepealt mitte õigusloomealased raportid sidus tööstuspoliitika, innovatsiooni ja loomesektori jaoks. rahvapartei fraktsioon sai see teine päeva tööhõivekomisjoni töörühm tööturu äh, mõju äh, digitaliseerimise ja tehisintellekti mõju tööturule. meie kolleeg äh, proua Kumpula Natri sai meie esindajaks selles töörühmas ja allkirja Šaudargas on asendusliige. kolmas punkt. koordinaatorid langetasid otsuse käi-, käivitada ITRE komisjoni töös siis paberivaba eh, töö alates jaanuarist kaks tuhat kuusteist ja saadikutega võetakse selles küsimuses ühendust individuaalselt, see on nii, et, et eh, paberita algatus on meil siin. ja neljas punkt eh, koordinaatorid kinnitasid ka pikaajalised ITRE komisjoni tegutsemises tavad, kompromiss, muudatusettepanekud peavad alati olema kättesaadavad ainult inglise keeles. loomulikult te võite alati selle vastu protestida, see on võimalik, aga kui me hakkame protestima, siis me kunagi midagi valmis ei saagi, asi on väga raske, ma saan sellest aru. jah, paljukeelsus on üks väga olulisi asju meie kõigi jaoks, aga meie ettepanek või meie otsus koordinaatoritele on siis selline. niisiis kell kolm toimub meil ühine koosolek IMCO komisjoniga. niisiis kell kolm, see on väga oluline üritus ning muid asju meil täna päevakorras ei ole, sellepärast et punktist neliteist on, meil on juba eh, kirjas ka, kuna toimub järgmine koosolek, kolmteist november ja esimene detsember, kolmteist november siis pärastlõunal ja esimesel detsembril hommikul ja pärastlõunal ja need kohtumised toimuvad Brüsselis, nii et, et paari nädala pärast kohtume jällegi Brüsselis ja kell kolm IMCO ja ITRE ühiskomisjoni koosolek, aitäh! kohtume siis mõne aja pärast.